kallid sõbrad, palun istuge oma kohtadele, me, meie koosolek on nüüd alanud. kui ei ole vastuväiteid, siis sellega on päevakord heaks kiidetud ja ma tahaksin teile ka teada anda, et koordinaatorite otsused, mis võeti vastu kahekümne kuuendal veebruaril on teil oma kaustades olemas. kui ka neile vastuvõtjaid ei ole, siis need otsused on heaks kiidetud. ja ma tahaksin samuti anda teile teada, et teie taotluse alusel saadeti küllakutse härra Mario Centenole ja Eurogrupi presidendile selleks, et ta tuleks meie komisjoni ette arutamaks euroala eelarvet ja seda siis tulevase mitmeaastase finantsraamistiku äh, ja omavahendite aruteluga seoses. Te kõik teate, et mitmeaastane finantsraamistik on lahutamatu uutest omavahenditest ma tahaksin samuti teile meelde tuletada, et eelarve kontrolli komisjon on kutsunud meie komisjoni liikmed osalemaks Euroopa Kontrollikoja eriraporti esitlusele Euroopa fondide strateegiliste investeeringute jaoks äh, vajalikud meetmed edu saavutamiseks. see tutvustus toimub esmaspäeval, üheteistkümnendal märtsil Strasbourgis üheksateist nelikümmend viis Lov N üks kolme ruumis Te olete saanud kätte ka seitsmenda veebruari protokolli. kui vastuväiteid ka sellel ei ole, siis on protokoll sellisel kujul heaks kiidetud. nüüd aga annan sõna kolleeg härra Mungale, kes tutvustab meile oma raporti eelnõu Euroopa Parlamendi eelarve kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. palun, härra raportöör, sõna ongi teil. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Celý rozpočet... Uh... Aitäh. räägime, e, me peame siin tegelema Euroopa Parlamendi ning ka teiste institutsioonide eelarvetega ning äh, need sõltuvad kõik ka sellest, äh, kas sõlmitakse brittidega lahkumisleping, ka meil on kahekümne viienda äh, novembri eelmisest aastast poliitiline deklaratsioon, kus öeldakse, et kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni peab Ühendkuningriik tehe, tegema makseid Euroopa Liidu eelarvesse. kui lahkumislepet ei sõlmita, siis tuleb sellega ka arvestada ka kõikide eelarvevahendite paikapanemisel. sooviksin siin tutvustada seda, mida on viimase kahe aasta jooksul tehtud, Euroopa Parlamendi valimised on lähedal ning Brüsselis on tehtud ettepanek, et seda Euroopa parlamentaariumi kontseptsiooni laiendataks ka mitmetesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kus oleks siis sellised Euroopa keskused. on tehtud ettepanek ka sellise Euroopa e, e, e, Euroopa kogemuste keskuse loomiseks erinevatesse kohtadesse mis, mis, mida saaks viia erinevatesse linnadesse selleks, et tutvustada väikelinnades või koolides inimestele, kes ise siia ei saa tulla, Euroopat. nii saame me paremini selgitada inimestele, kuidas Euroopa Parlament töötab, kuidas Euroopa Liit äh, funktsioneerib sellel võiks olla positiivne mõju ka Euroopa valimistele, seetõttu teen ma ettepaneku, pidades silmas juba järgmisi Euroopa valimisi, et me sellised kesk, keskused tõesti erinevates liikmesriikides loome. nüüd vaatame läbi erinevad peatükid, kõigepealt hoonete poliitika. siin soovime me äh, läbipaistvat otsuste protsessi kinnisvarapoliitikas. ning meil on vaja erinevad otsused nüüd lähiajal vastu võtta, ennem aasta lõppu peab otsustama, mida tehakse PHS majaga. ükskõik, milline see otsus ka ei oleks, igatahes on oluline, et ennem aasta lõppu lahkuvad äh, töötajad sellest majast, äh, kolivad kuskile mõnda muusse hoonesse tööle, selleks loomulikult on vaja ka raha. siin käisid viis peadirektorit hiljuti ning proua Hinhuis äh, selgitas, millised need kulud saavad olema peadirekt-, sekretäri aruandest ka selguvad need erinevad numbrid ning meie ülesanne on need numbrid nüüd üle kontrollida ning leida parim lahendus. et me saaksime võimalikult kulusid optimeerida. järgmisel variraportööride kohtumisel äh, räägime ka võimalikest äh, kärbetest nüüd sooviksin rääkida valdkonnast, kus on, ma näen kõige rohkem kärpevõimalusi. esiteks siis üldine kinnisvarapoliitika, hoonete poliitika, hoonete turvameetmed, nende alased rajatised ja nii edasi. traditsiooniliselt juba lähevad meie hoonete eelarved lõhki ning siin on meil võimalus tegelikult miljoneid kokku hoida. siis mööbel, ka proua Linhuis eelmisel nädalal rääkis, et siin valdkonnas on võimalik meil kärpeid läbi viia, siin on võimalik säästa. veel säästuvõimalustest. autojuht, juhid, lepingulised autojuhid, ka siin on võimalus kokku hoida ning samuti on võimalik kokku hoida saadikute reisikulude pealt. lepinguliste autojuhtide puhul on meil veel säästureserve olemas. siis tehnilised te,, tehnoloogia, tehnika, sealt on võimalus kokku hoida. siis parlamendi assistendid. igal valimisperioodil öö, äh, on meil olnud äh, probleeme ka siin rahastamisega ning seal on võimalus päris palju säästada, säästa. oluline on, et institutsioonid teeksid ühe, ühe koostööd, nii on võimalus ka rohkem raha säästa, peadirektorid ka öö, äh, rääkisid erinevatest säästmisvõimalusest öö, äh, ja juhatuses näiteks härra Viiland rääkis ka sellest, et äh, meil on võimalus veel leida äh, uusi reserve, seetõttu ma palun peasekretärilt, et ta uuriks, millised äh, võimalused on veel kuskilt säästa. kui peadirektoraadid omavahel koostööd teevad, siis tõlkimise öö, öö, tõlk, tõlketeenus, konverent, konverentside korraldamine, energia säästmine, seal on võimalus säästa. siis meil on erinevad töökohad Brüssel, Strasbourg ja Luksemburg ning nende vahel reisimisi, reisimise kulusid saab vähendada, näiteks on võimalus korraldada rohkem videokonverentse. mis puudutab äh, turvalisust, siis kahe tuhande kahekümnendal aastal jõuavad mitmed investeeringud viimaste makseteni, mis algasid juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. loomulikult tuleb nendega jätkata, näiteks IPEX-i projekt, kaasajastatud julgeoleku turvatehnoloogiate äh, äh, kasutamiseks Euroopa Parlamendi hoonetes, seda tuleb veel uurida, et me teaksime täpselt, millised kulud meil on olnud hoonete turvameetmete parandamiseks alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ning ma sooviksin ka sellealast aruannet näha. veel infot, mida meil on vaja, on, see on seotud öö, äh, Äh, erinevate abiteenustega saadikute jaoks, äh, näiteks äh, infopäringute süsteem ja nii edasi. erinevad õppemasinad näiteks, ka selle kohta on meil rohkem infot vaja. kolleegid juba teavad, et meil on assistente, kes on peaaegu kümme aastat siin töötanud, aga neil jääb paar päeva puudu, et see kümme aastat täis tuleks eh, ennem valimisi. ning see tähendab seda, et nad ei saa pensioniõigusi. ning kuidagi me peame selle olukorra lahendama. meil on siin assistente, kes jätkavad oma tööd pärast järgmisi valimisi, aga mõned lahkuvad parlamendist ning siis nad ei saagi seda kümmet aastat täis ja see tekitab probleeme pensioniõigustega. kümnendal detsembril kaks tuhat kaheksateist toimus juhatuse koosolek, kus räägiti ka praktikantidest ning ma sooviksin ka kokkuvõtet selle teema kohta. me peame tagama, et need reeglid teisel juulil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal kehtima hakkavad. nii et kui praktikandid töötavad mõne saadiku jaoks, siis nad saavad ka piisavalt raha selle eest, et oma e, elamiskulude eest maksta. siis on veel erinevaid valdkondi, kus meil rahakasutus pole just kõige tõhusam, näiteks suulised hääletusselgitused. tõlgid peavad siis tõlkima neid sõnavõtte, millel on ainult üks eesmärk, et saadikud saaksid oma valimisringkonna inimestele esineda. me peame analüüsima kui palju läheb maksma see suulist, suuline hääletusselgitus kui saadikud äh, soovivad oma hääletust selgitada, saavad nad teha seda ka teisiti, näiteks kirjalikult, see ei pea olema alati suuline. siis veel üks valdkond, äh, nimelt äh, vabatahtlik pensionifond. kahe tuhande kahekümne neljandal aastal võib see fond rahast tühjaks jooksnud olla, seetõttu ma paluksin, et kontrollikoda kontrolliks ka selle fondi üle ning sooviksin nendel selle kohta ka aruannet. veel üks asi. institutsioonide vaheline koostöö peaks toimuma sujuvalt, siin on ka lünkasid, mis puudutab näiteks turvalisust, autojuhtide teenust, kirjalikku ja suulist tõlget, härra Viiland mainis näiteks, et meil võiks olla ühine turvateenistus kõikide institutsioonide vahel. selle võimalust tuleks ka uurida, sest siin on oma säästupotentsiaal olemas. ma palun, et peasekretär ka uuriks, millised on institutsioonide vahelised koostöö parandamise võimalused, et leida paremat sünergiat eelmise äh, valimisperioodi äh, parlamendi ajal sää-, säästsime me üksteist miljonit tõlketeenuse kärbete pealt. ei uuritud aga säästuvõimalusi äh, teistes institutsioonides. aga meie suutsime need kärped läbi viia ühes ühises paketis koos teiste institutsioonidega veel üks asi. eile toimus seksuaalse äh, va-, seksuaalse ahistamise vastane see komisjoni koosolek. Äh, me oleme siin edusamme saavutanud, aga on endiselt mitmeid keerulisi juhtumeid, näiteks neli aastat äh, ahistati ühte inimest psühholoogiliselt ja selline asi võib täiesti hävitada mõne inimese. me peame juba alguses jälile saama sellistele juhtudele. me nimetasime eelmisel aastal kuus vastutavat isikut selle jaoks, aga pärast valimisi tulevad meil ju uued saadikud, uued assistendid, uued praktikandid. ja on väga oluline, et kui midagi sarnast jälle juhtub, et oleks võimalus kohe pöörduda vastutava inimese poole, kohe äh, pöörduda vahendaja poole, kes saaks aidata. Äh, nii et see asi väga kaua ei kestaks, selleks on meil vaja ka rahalisi vahendeid. see, neid probleeme peavad lahendama professionaalid üks asi veel, mida ma oma raportis mainin, seda ma juba rõhutasin ennemgi, meil on vaja rohkem videokonverentse, et me reisiks vähem. see on hea ka keskkonna jaoks. ning loomulikult saame me vähendada reisikulusid, kuigi meil on kolm töökohta parlamendis. paljud kolleegid mäletavad, et me soovisime lihtsustada tervet äh, eelarvemenetlust, mul on siin nüüd äh, dokumendid, mis mul on koostatud selle lihtsustamisprotsessi kohta, selle ma lisan ka sellele raportile, kui meie valim-, äh, meie see, see, seekordne mandaat lõpeb, siis järgmise parlamendi ajal võib-olla peaks töö, uus töörühm jätkama tööd, et uurida võimalikke säästuvõimalusi meie koosolekutel, meie tõlketeenistuses ja nii edasi. tööd saab jätkata äh, alles millalgi suvel, seetõttu ma sooviksin, et need, need dokumendid äh, nii-öelda järgmisele põlvkonnale ikkagi edasi antakse et nad pärast valimisi saaksid seda tööd jätkata. me võime näiteks äh, säästa palju äh, tõlke, tõlketeenistuse pealt, me saame paljusid, paljud koosolekudki näiteks ära jätta. nii palju lühidalt äh, selle raporti kohta ma ootan mõttevahetust ning me oleme kindlasti valmis koostama hea eelarve Euroopa Parlamendile, kuigi meil ei ole nii palju vahendeid meie kasutuses kui varem. suur aitäh, härra raportöör! aitäh selle vägagi julgustava sõnumi eest! Te tõite välja terve rea võimalikke koju, kokkuhoiuartikleid ja ma ei usu, et Euroopa Parlament tahaks eh, eh, eelarve küsimustes peaks eh, eelarve küsimustes just lähtuma eeskujulikkusest, aga nüüd saab sõna variraportöör härra Rüübik. kas härra Fernandes kannab tema sõnumi ette, ilmselt mitte, härra Kolmel siis aitäh, härra esimees. tahaksin raportööri äh, siiralt tänada, see oli tõesti väga põhjalik, üksikasjaline ettekanne ning see võt-, äh, tõi välja kõik tähtsamad teemad. ma nõustun täiesti sellega, et meil on võimalik äh, lisasääst, lisaraha säästa eelkõige läbi selle, et me keskendume tõesti sisulistele teemadele siin Euroopa Parlamendi töös. alati ei ole meie koosolekud mõttekad, neid ei pea korraldama. ning kui meie saadikud õigeaegselt ütleksime, kas me tuleme kohale või mitte, siis näiteks seeläbi on võimalus tõlke pealt säästa, me ju teame, kus tegelikult on kohal paljude keelte tõlgid, aga, aga nendes keeltes ei räägita. saadikud võiksid olla distsiplineeritumad, seeläbi saaks päris palju saavutada. näiteks printimine. me prindime väga palju dokumente väl-, välja, sealt on võimalus tegelikult väga palju säästa paberit me võiksime rohkem ju kasutada elektroonilistel kujul tekste, nii on võimalik ka palju säästa. siis on siin valdkondi ka, mille puhul tuleb öelda, et, et siin päris üle pingutada ei ole võimalik, näiteks Euroopa Parlamendis käib tuhandeid külastajaid igal aastal ja selle jaoks on vaja ka saadikutel piisavalt personali. minu arvates üks tähtsamaid teemasid on ka äh, interneti turvalisus. oleks katastroofiline, kui me siin äh, tehnoloogia viimast sõna ei kasuta ning langeksime rünnaku ohvriks. see ei oleks just kõige parem äh, märk Euroopa Liidu kohta, meil on vaja siin ka paremini tegutseda me peame siin ka positiivset eeskuju näitama, aitäh! Merci! aitäh! proua Jäädenmägi on andnud oma sõnumi härra Debrele vist isti, jah? tõepoolest, härra esimees, ja ma tahaksin kasutada võimalust ja vabandada tema nimel, sellepärast et tal oli täna muid kohustusi ees kõigepealt eh, tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Mankale tehtud töö puhul, mis on tõesti äärmiselt põhjalik, väga lühikese ajaga sai ta hakkama ja väga palju küsimusi vajasid käsitlemist, eh, mille osas eh, nii minu fraktsioon kui ka proua Jäätemägi on nõus. ma ei hakka kõiki neid täpselt mainima, aga ma tahaksin rääkida nüüd lähemalt mõningatest äh, punktidest, mis on meie jaoks olulisemad. kõigepealt kärped. härra Manko räägib siin võimalikest äh, kärbetest. ja minu fraktsioon leiab, et üldine kokkuhoiusumma peaks leidma ka väljatoomist. ning sellest tulenevalt me teeme ettepaneku, et üldine eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend ei tohiks tõusta rohkem kui kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve tõusis võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta omaga. nüüdne üldsumma on liiale minev. ja kui me tahame, et eelarve ei tõuseks kaks tuhat kakskümmend rohkem kui kaks tuhat üheksateist võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist, siis me räägime kahekümne kahest, kahekümne kolmest miljonist me peaksime seega üritama täpsustada siis seda summat, eh, mis me tahame kokku hoida. härra Manka rääkis väga veenvalt ka sellest, et tuleks Euroopa nii-öelda kogemusi jagavad keskused luua. minu fraktsioon, pean ütlema, ei ole täielikult entusiastlik selle algatuse suhtes ja võib-olla selgitaksin ka, miks. meil ei ole ühtegi parlamendi föderaalriikides, äh, kellel oleksid oma sellised keskused erinevates föderaalosades. Äh, ma selgitan lihtsalt meie seisukohti, ütleb härra Tõpre ma ei ole sellise olukorda kuskil näinud varem ja ma leian, et on päris erakordne, et parlament, mis esindab e-, Euroopa kodanikke, tahaks nüüd oma nii-öelda tütarettevõtteid luua igale poole, kui kõik institutsioonid äh, koos, äh, komisjon, nõukogu, äh, parlament Äh, hakkaksid äh, koos tegutsema, siis võib selle nimel, siis jah, ehk võiksime sellest rääkida, aga nüüd, et Euroopa Parlamendil oleksid oma sellised keskused kõikides liikmesriikides, see on päris äh, hämmastav ja ma pean ütlema, et minu fraktsioon ka ei suhtu vägagi, väga toetavalt sellesse. samamoodi me teame, et on terve rida diplomaatid, olulisi ametikohti erinevates riikides ja Katas ja mujal. Washingtonis samuti. Washingtoni äh, olev esindaja siis oleks äh, ka Jakartas esindajaks. kuidas te täpselt seda põhjendate, kes selle vastu on võtnud sellise otsuse, mis selle põhjuseks on? meil on juba saatkonnad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides nüüd meil on ka välisteenistus. ja meie parlamendina, meil on veel siis mingisugused oma esindused. milleks? ma leian, et see on päris hämmastav. eriti ajal, mil me peaksime kaaluma seda, kas need valikud, mis me teeme, ikka on põhjendatud. see, et Euroopa Liitu nüüd esindavad kolm või neli erinevat organisatsiooni mingis sihtriigis, siis mul on päris keerukas seda mõista tegelikult, ometigi ma olen äh, veendunud Euroopa-meelne föderalist. lisaks sellele Ja äh, on siin muidki kokkuhoiuettepanekuid, härra Manka aga viitas erinevatele valdkondadele ja võime need läbi vaadata, kui hakkame hääletusnimekirja ette valmistama. aga Euroopa Parlamendi eelarve puhul võib-olla tuleks meeles pidada seda, et mingil hetkel tuleb äh, olukorda parandada, näiteks äh, siis hoonete rahastamine, millest ka härra Manka räägib. me kasutame praegu ramassaažtehnikat, äh, aga see ei ole loogiline enam, sellepärast et meie eelarvelised kulutused on ülehinnatud, ülehinnatud Äh, ja selle arvelt tuleks siis tagada hoonete ehitus ja rentimine. selline tava on täiesti väljakannatamatu. ja siin oleks vaja suuremat selgust luua, nii et need on mõned sellised aspektid, kus me tahaksime raportööriga veel arutada asja, vaadata, kas suudame kokkuleppele jõuda. ja kaks aspekti, mille osas tahaksin teda eraldi õnnitleda. ma leian, et on täiesti skandaalne assistentide küsimus, sellepärast et neil on puudu ühest-kahest küsimuse äh,, kuust. ja nende lepingud ei ole õigeaegselt uuendatud ja nad kaotavad õiguse äh, tuludele ja pensionile, sellepärast et neil on puudu üks või kaks kuud kümnest aastast. aga millises süsteemis, millises sotsiaalkindlustussüsteemis üldse sellist asja lubatakse? ma leian, et siin rikutakse nende õigusi, see on täiesti väljakannatamatu skandaal. enneolematu ja me peame seda ka kindlasti meelde tuletama. ja viimane punkt, kus tahaksin sõna võtta, tahaksin tänada härra Mangat selle eest, et ta käsitleb samuti vabatahtlikku pensionifondi. see on osade kolleegide jaoks äh, tundlik küsimus. paljud teist on selle vastu huvi tundnud. me teame, et see fond loodi parlamendi poolt. parlament võttis vastu selle otsuse luua säärane fond ja ütles kõikidele oma liikmetele, et, et te võite seda fondi kasutada, kui panustate iga kuu. ja samas te, tuleb panus ka parlamendi eelarvest, mis oleks siis kaks kolmandikku ja liikme osa oleks olnud üks kolmandik, selline oli määrus nüüd, kui äh, liikmete äh, statuut paika pandi, siis seal nähti eraldi ette, et õigused, mis sellest fondist tulenevad, jäävad täiel määral alles, ilma piiranguteta. ma ei taha, et nüüd tekitaks, tekitataks sellest probleemi, tegemist ei ole kellegagi, kes tahab lihtsalt kasu saada, ei Äh, see on heaks kiidetud juhatuses äh, ja, ja ka parlamendi poolt, nii et me peaksime ikkagi oma kohustustest äh, kinni pidama ja lubadustest ka. nii palju siis praegu meie poolt. aga tahaksin veel üle kinnitada härra Mankale, et oleme valmis arutama kõiki neid küsimusi ja üritama leida kõige paremaid lahendusi tõstatatud probleemidele. suur aitäh, härra Depree ja nüüd eh, härra Omarži. aga ta ei soovi sõna. härra Tarand ehk soovib roheliste nimel sõna võtta. Thank you, Mr President, I would speak. aitäh, ma räägin võib-olla ka kuue nimel siis, aga hea meelega teeksin seda aga olen siin Helga Trüppeli ja meie variraportori nimel, et palus, et äh, edastaksin teile järgmise sõnumi. kõige olulisem on muidugi tänada härra Mankat suurepärase töö eest ja suuresti rohelised toetavad teda. ning lisaks mõningatele aspektidele, mis me äh, lisame muudatusettepanekutesse Äh, siis äh, keskenduks järgmistele. Back-office äh, jagamine. Jakarta küsimus. mõned rohelised aspektid transpordiküsimustes, mis on seotud Euroopa Parlamendiga. ja Digicomi roll ja kommunikatsioon seoses algselt esmaste kokkulepetega, nagu äh, autoriõiguse direktiivi puhul oli. ja samuti läbipaistvusteemad. oleme nõus raportööriga, et muidugi kokkuhoidu on võimalik saavutada, ruumi selleks on ka praeguses ettepanekus on sellest räägitud. ja lõpetuseks isiklik kommentaar. tahaksin nõustuda härra Debrega selle kohta, mis ta ütles föderaalsete institutsioonide esindatusest erinevates regioonides see on probleem, suur probleem ja võib-olla peaksime olema natuke kokkuhoidlikumad siin selles eelarvereas. aga teiseks, ma ei tea, kas julgengi selle välja ütelda, aga ma ei ole nõus härra Debrega pensionifondis, sellepärast et te ütlesite, et parlament lõi selle ja jah, tõepoolest, parlamendi enamus toetas seda. aga teisalt jällegi me teame, see ei olnud nii aus viis ja hea ettepanek, mille parlament lõpuks heaks kiitis. ja kaasati ka äh, eh, erapensionifondi eh, äh, risk sinna, see ei olnud parlamendi oma äh,. üle aasta tagasi sellest räägiti ja mina teeksin ettepaneku, et need, kes on panustanud äh, fondi, peaksid saama oma osa ulatuses äh, raha kätte, aga ülejäänu äh, on, läheb riski alla, nagu siis, kui teil on Luksemburgis erafond. ja nii või naa, kuidas see ka ei lähe, ühel heal päeval oleme me kõik pensionil ja võib-olla siis äh, räägin teist juttu. aitäh. ja järgmisena saavad sõna need teie seast head kolleegid, kes sõna soovivad. Heider. aitäh. kõigepealt avaldaksin tunnustust härra Mankale tema ettepanekute eest. mulle tundub, et need on igati sobivad, sest oleme sama fraktsiooni liikmed esiteks, aga ka sellepärast, et olen nõus nende teemadega ja ma arvan, et teiste fraktsioonidega saavutame ka kokkuleppe. olen nõus härra Dupreega, kes ütleb, et peame olema konkreetsemad arvude suhtes, kui palju me siis kokku hoiame parlamendi eelarvest, kui kaugele me tahame minna. ja see on läbirääkimiste teema fraktsioonide vahel. ja nagu me juba varasematel aastatel oleme teinud, kavatseme äh, kaitsta eelarve kasvu, mis vastab inflatsioonile, mis äh, vastab eelmistele aastatele, sest need arvud ei ole väga erinevad kolm koma viiskümmend kaheksa, me ei arva, et selles oleks midagi erilist, mis äh, nõuaks kasvu, mis oleks suurem inflatsioonist. mis puudutab ramassaaži, siis äh, käesoleva mandaadi jooksul on seda juba päris palju arutatud. ma arvan, et see on eelarvetehnika, mis, mille läbi kasutamata vahendeid saab kasutada hiljem Äh, selleks, et rahastada näiteks äh, hoonete poliitikat, millega ma aga nõus ei ole ja kus ma asjast teisiti aru saan, on see, et mõned rubriigid äh, me külvame rahaga üle ja siis me justkui peidame ära selle raha, mida me kasutame hooneteks. aasta lõpul raha kasutamine, mis on üle jäänud, see on, ma arvan, okei okay aga muus osas eh, te, me ei korda siin parlamendis mitte esimest korda. ja kui me võtame täiskogul vastu otsuseid pensionite osas, eh, assistentide küsimus ei ole sugugi normaalne, et need, kes on, on kaks mandaati töötanud ja halduslikel põhjustel puhtalt otsustatakse siis kuivõrd valimiste kuupäev toodi ettepoole kuu võrra, ja siis inimesed ei saa kümmet aastat täis, et see ei ole õige. ma saan aru, et siin otsitakse lahendusi, et äh, neid juhtumeid ei ole ka väga palju, aga härra Manka, ma arvan, et äh, peab sellega arvestama. sama käib äh, hüvitamiste kohta meie assistentidel, kui tegemist on missioonikuludega. Nad peaksid olema samal tasemel kui parlamendi ametnikud, sest neil on täpselt samasugused kulutused, olgu siis tegemist ametniku assistendiga. Äh, saime väikese korrigeerimise küll, aga parlament äh, on öelnud, et nad peaksid olema siiski võrdsel tasandil. ma arvan, et praegu on ide-, praegu ideaalne hetk selle tegemiseks järgmise ametiaja alguses, siis kui valit-, on valitud uued saadikud, et kulud oleks teada ja sellisel juhul saavad nad juba ka ette arvestada millised saavad olema meie kontorikulud ja muud kulud. Äh, siiamaani me ei ole tahtnud seda teha, selleks et mitte mängureegleid muuta. Äh, aga neid on, oleks vaja enne uut äh, ametiaega, selleks et kõik teaksid, mis tingimused meil on. teisi ettepanekuid oli ka, mis on, mille üle peame veel pisut mõtlema vahendeid ahistamise vastu võitlemiseks näiteks abistada ahistamise ohvreid selleks, et nad, et nad räägiksid oma olukorrast ja selleks, et, et piisavalt kiiresti nende juhtumitega tegeldaks. härka, härra Manka teab, et meil ei ole piisavalt töötajaid ega piisavalt kvalifitseeritud töötajaid nende juhtumitega tegelemiseks, seda tuleb ju tunnistada. on tehtud küll edusamme. ja hääletuse selgitused, härra Manka soovib olukorda muuta. mina oleksin radikaalsem mina teen ettepaneku, et nad lihtsalt ära kaotataks. see on õige, et kokkuvõttes äh, saadikutel on piisavalt vahendeid selleks, et selgitada oma seisukohti hääletuste osas, seda on võimalik teha sotsiaalmeedias näiteks. parlament äh, paneb meie käsutus, annab meie käsutusse ka audividuaal, audi, audiovisuaalteenused, nii et äh, mina arvan, et siin oleks võimalik väga palju raha kokku hoida kui me kaotame ära hääletuste selgitused iga kord, kui sellega kaasnevad tõlkekulud kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse. ma arvan, et need kulud ei õigusta end. ja kasu, kasu, võrreldes kasu, individuaalse kasuga, mida saadikud sellest saavad, aitäh. suur tänu ja nüüd asemel äh, on Fernandes. aitäh, esimees. ma toetan Äh, seda, mida just öeldi, eriti seda, mida ütles kolleeg Depree. kuid alustuseks soovin tänada härra Mankat tehtud töö eest. ja tahaksin teda julgustada ja mitte järele andma populistlikele sireenidele. olen kindel, et nagu ikka, saab äh, olema palju muudatusettepanekuid äh, teatud isikutelt saab olema ettepanekuid, mida me toetada ei saa. aga kokkuvõttes meil on tegemist äh, valimisperioodiga. ja see võib viia asjadele, mida õigustada ei saa. me tahame ranget eelarvet, kuid siiski piisavaid vahendeid meil on suurepärased talitused ja teenused ja kui me sellest keeldume, siis ei kaota mitte ainult demokraatia, vaid ka meie töö kvaliteet siin parlamendis. ja see meie töö kvaliteet õigusloomes peabki olema meie peamine eesmärk. kui me ei suuda seda tööd teha, siis sellele on tohutud kulud, mille peavad lõpuks ikkagi katma maksumaksjad ja sellepärast oleme nõus raportööri ettepanekuga. saab selgelt vahendeid kokku hoida ja peame seda tegema. peame äh, silmas pidama, et äh, protsentidest rääkides kategooria, rubriigi viis osas finantsraamistikus me näeme, et protsent kahaneb võrreldes teiste institutsioonidega. ärgem kunagi unustagem, et Euroopa Liidu eelarves institutsioonide osakaal, tegevuskulud, halduskulud on vähem kui seitse protsenti iga-aastasest eelarvest Euroopa Liidus. väga sageli kulub rohkem aega sellest seitsmest protsendist rääkimisele, selle asemel, et äh, rääkida ülejäänud üheksakümne kolmest protsendist, mis tagavad konkurentsivõime Euroopa Liidus, äh, töökohtade loomise, VKE-de abistamise või äh, ühtekuuluvuse kõikidel tasanditel. siiski on tähtis, et äh, parlamendi osas oleksime eeskujuks kõigil tasanditel ja muuhulgas läbipaistvuse osas, mis peab, mis on äh, ligiga, mis on praktiliselt täielik. peame olema ettevaatlikud kui me vahendite suurendamist äh, korrigeerime, peame olema eeskujuks, aga peame ühtlasi maksimaalselt vähendama neid kulutusi, mida, mis ei ole tingimata vajalikud, nagu oleme seda ka minevikus teinud. proovime saavutada sünergiaid selleks, et vahendid kokku hoida, teha rohkemat vähemaga. aga nagu ma alguses ütlesin, me peame olema ranged, aga ühtlasi tagama miinimumi selleks, et tagada meie õigusloomuse töö kvaliteeti, see peab olema eesmärgiks. aitäh, Jose Manuel. ja nüüd härra Howard. härra Howard, teil on sõna. aitäh. mul ei olnud tegelikult kavas midagi öelda. aga siiski tundsin end puudutatuna, tahtsin paar sõna öelda. aastaid Ühendkuningriigis kritiseerisin neid kõikvõimalikke teenuseid ja rahastamist, mis olid parlamendiliikmete käsutuses Westminsteris, et nad saaks oma valijaid esindada ja et nad saaks kommunikatsioonitööd teha, suhelda oma valijatega. mulle tundub, et Euroopa Parlamendis on meil mõned sellised vahendid olemas meil on baasrahastamine, võis öelda, parlamendi liikmetel oma tööd teha ja mulle tundub ka, et selle säilitamine on väga tähtis. tähtis on ka mõista, et erinevates riikides, erinevates liikmesriikides on erinev kultuur, erinevad nõuded ja valimisringkonna suurus on samuti erinev. kui me ühtse raamistiku tahame kehtestada kõikidele, siis seda päriselt teha ei saa. ja mis on murettekitav selles arutelus, mis muidu on igati mõistlik, on see, et me peaksime piirama vahendeid, mis on oma arvamuse selgeks tegemiseks, sõna saamiseks täi-, parlamendis tavaliikmetena, komisjoni esimeestena, koordinaatoritena. et parlamendi tavaliikmed peavad saama suhelda avalikkusega, need on kaks väga olulist asja. see peab olema ja teiseks ja, ja ühtlasi see parlament ei tohi ka olla mingisugune keeleinimeste kaitseala. me peame siiski tagama teatud kulutused, et inimesed saaksid oma emakeeles suhelda kui nad seda soovivad ja see ja ühtlasi äh, kodanikud riikides peavad ka sama jälgida parlamendi tegevust oma emakeeles. see on demokraatliku ligipääsu jaoks esmatähtis. ma arvan, et see on meie kingitus maailmale. Inglise keel on suhtlemise keel, kuid see ei peaks olema kohustuslik ja mina ei suudagi teistes keeltes eriti rääkida, inimesed peaksid ligi pääsema infole oma emakeeles ja ma arvan, et see on väga suur probleem, kui me hakkame üritama seda piirata. Merci. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis juhiksin teie tähelepanu asjaolule, head kolleegid, et et meie raportöör on ühtlasi juhatuse liige, nii et äh, tähtede seis on meie poolt. tahaksin teda tänada, sest äh, sel aastal oli meil äh, projektist teavitamine ja ühtlasi selle projekti tutvustamine juhatusele ja see oli täiesti suur uuendus. nüüd peakski olema nii ka igal aastal edaspidi et äh, kolleeg Maika, et te olete juhatuse liige, see võimaldab teil ka teatud küsimustele vastata äh, diplomaatilise esinduse, esindatuse kohta parlamendi puhul näiteks ja isiklik märkus. E, ja siin äh, viitan ka härra Depreele, Euroopa Liidul ei ole välispoliitika alal pädevust, kuid ometi on tal Euroopa välisteenistus ja kui ka Euroopa Parlament tahab oma diplomaatilisi esindusi, siis äh, need, kellel pool, need, kellel kodanikud, kellele küsi-, kodanikud küsimusi esitavad, peavad oskama ka siis vastata ja selgita-, peavad saama selgitada, mil-, kuidas sellised kulutused on õigustatud, tegemist on avalike vahenditega. nii et küsimus on, et kas see ikka on õigustatud. kuid äh, härra Manka, võib-olla siis vastate kolleegide märkustele aitäh, härra esimees. tahaksin tänada kõiki kolleege nende sõnavõttude eest, kirjutasin teie jutu kõik ülesse ja ma olen täiesti veendunud, et suurem osa äh, probleemidest saame üheskoos ka lahendatud. tahaksin tänada isiklikult ka härra esimeest. Te olete minevikus ka päris palju suur, survet avaldanud selleks, et, et see juhatuse raport jõuaks ka äh, eelarvekomisjoni ja peasekretär nüüd ka tänu meie esimehe survele äh, on hakanud nii tegema. suur tänu selle eest. kolleeg Horvat. paljud mainisid tegelikult seda, et saadikutel peaks olema võimalus omaenda keeles rääkida. aga need suulised äh, hääletusselgitused, seal on võimalik meil säästa. inimesed võivad küll rääkida oma emakeeles ja, ja see kantakse üle liikmesriikidesse, aga mingisugust sisulist arutelu ju ei toimu ning seda ei peaks tõlkima kahtekümne nelja keelde. see maksab liiga palju. saadikud saavad omaenda emakeeles oma hääletust selgitada loomulikult, aga seda ei pea kõike tõlkima. me võime kogu selle menetluse kaotada, aga siin tuleks äh, läheneda samm-sammult, esimese sammuna võiks äh, äh, edasi lükata kõik hääletusselgitused päevakorra lõppu võib-olla siis mõned ka, inimesed ka loobuvad selgitustest ja siin on erinevaid muidki samme, mida võiks astuda. üks ebameeldiv asi veel. me esitame kirjalikke küsimusi komisjonile, mis registreeritakse ning paljud saadikud soovivad võimalikult palju küsimusi esitada komisjonile, et plusspunkte teenida, aga iga küsimus komisjonile maksab seitse sada eurot, kaks aastat tagasi vähemalt maksis, võib-olla tänapäeval veel rohkem. ma juba kaks aastat tagasi rääkisin sellest siin komisjonis ning komisjon oli minuga ühel meelel, et need küsimused komisjonile ei, neid ei tuleks kanda statistikasse ja kui statistika neid ei peegelda, siis äh, saadikud tõesti küsivad komisjonilt neid asju, mida nad päriselt teada tahavad nii et nad ei kogu mingisuguseid äh, statistilisi plusspunkte sellega. siin komisjonis olid saadikud minuga nõus, aga täiskogul ei läinud see läbi. üks reform veel, mille me läbi viisime, oli see, et alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on üheksa tuhande võrra vähenenud Äh, küsimuste hulk komisjonile ja me oleme seeläbi säästnud kuus koma kolm miljonit eurot, see on üsna suur saavutus. tõesti, suur hulk küsimusi komisjonile on tegelikult ülearused. paljud rääkisid siin pensionifondidest. nõustun härra Depreega. eile rääkisin ma Graham Watsoniga, kes nüüd on pensionil äh, tõsteti äh, pensioniiga küll kuuekümne viienda eluaastani, härra Watsonil, härra Watson ei saa nüüd praktiliselt mingisugust pensionit ning see juhtus kõik äh, kaks nädalat ennem seda, kui ta pidi pensionile jääma. selliseid asju ei tohiks muuta nii kiiresti. kui me soovime tõsta pensioniiga, siis seda peaks tegema viis aastat äh, ennem, seda ei saa teha kahenädalase äh, Äh, ette aja, etteteatamise ajaga. sest äh, nii inimesed ju kaotavad suure osa oma pensionist ning see ei ole inimlik. nüüd ramassaaž siin tuleks läheneda nii, et me teaksime võimalikest eh, tulevastest säästudest võimalikult varakult. kui me näiteks öö, eh, varem saame öö, eh, oma otsuseid hoonete kohta öö, teha ja maksta varem, siis me näiteks saame säästa öö, intressidest terve miljoni. me peaksime oma plaane varem tegema, et me saaksime oma makseid varem teha sest jah, kui me maksame varem ära hoonete eest, siis me saame hiljem säästa, kui, ehk siis me saame paremini kavandada oma tööd ning säästa intressidelt. paljud rääkisid sellest, et nad sooviks näha ka konkreetseid numbreid. ma nõustun härra Fernandesega meil on vaja konkreetseid numbreid, ma kontrollin neid regulaarselt üle. kui ma tean, et igal aastal äh, mingisugusest kohast jääb äh, mingi summa üle, siis on mul ka argument, äh, mida ma saan kasutada, et näete, siin me saame säästa. aga ma pean olema ka kindel, et ma ei tekita mingisuguseid lisaprobleeme Euroopa kodanikele. neljateistkümnendal märtsil tulen ma välja konkreetsete numbritega. mul on need numbrid tegelikult juba dokumentides olemas, aga ma soovin olla kindel, et need numbrid on ka realistlikud. igatahes mul on siin kaheksakohaline number dokumentides kirjas mida see ja see, nii palju on võimalik säästa ja see ei ole mingisugune populistlik jutt. siis mainiti siin ka föderaliseerimist. Need, neid esindusi ei loo, looda ju igas maailma riigis. sellest teemast võime me ka põhjalikumalt rääkida, kui kaheksateistkümnendal märtsil toimub meie teine arvamuste vahetus. sooviksin veel tänada kõiki nende kommentaaride eest, ootan väga kohtumisi variraportööridega. ma tõesti soovin, et meil tuleks hea eelarve, mis on tugev, vastupidav ning me soovime ju ka rahastada kõike, mida rahastada on vaja. ja me ei soovi lihtsalt projekte tühistada tühistamise pärast, aitäh. Si, monsieur le rapporteur aitäh, härra raportöör. Ähm, loodame täielikult teile selleks, et Euroopa Parlamendi eelarve võiks olla parim võimalikest, oleks äh, range ja võimaldaks vahendeid kokku hoida, tegemist on meil eelarvekomisjoniga siin ja seega jälgime, et, et äh, kulutusi kärbitaks et meid ei saaks kuidagi kasutada, kahtlustada selles, et me avalikke vahendeid äh, korralikult ei kasuta, me ei, ei saa kehtestada makse. Äh, maksudel otsustavad rahvusparlamentide kolleegid ja vastavalt lepingutele, mis tagab vajalikud, mis tagavad vajalikud vahendid Euroopa Liidu eelarves. nii et peame aru andma äh, selle eest, kuidas me kasutame avalikke vahendeid. kuid nende sõnadega lõpetame antud ar päevakorrapunkti arutelu, tänan raportööri, variraportööre. ja ajakava on meil järgmine, kolmeteistkümnendal märtsil kell kolmteist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Ramaka raportile kaheksateistkümnendal märtsil on teine mõttevahetus, arutame muudatusettepanekuid kahekümne viiendal märtsil. võtame vastu härra Manka raporti koos muudatusettepanekutega ja kahekümne seitsmendal või kahekümne kaheksandal märtsil täiskogul paneme täiskogu hääletusele Äh, raporti projekti. Alors on m'a dit que compte tenu de la mulle siin nüüd öeldi, et kuna tähtaeg on väga lühike, kolmeteistkümnes märts on sama hästi kui homme siis muudatusettepanekud äh, tulevad inglise keeles. see on vastuolus äh, sellega, millest rääkis just härra Howard väga õigesti. aga nii on. nüüd aga. kuuleme uuringust, mille tellis eelarvekomisjon teemaks on uurida, kas sooline võrdõiguslikkus on nähtus, mida, millest peetakse kinni eelarve täitmisel Euroopa Liidus. selle uuringu, see uuring on tegelikult äh, varasema uuringu ajakohastatud variant, esialgne uuring koostati aastal kaks tuhat, kaks tuhat viisteist, selle koostasid äh, autorid doktor Firat Sengisi juhatusel. siin arutatakse, eelmisel, eelmisel aastal võttis me, meie komisjon vastu ka vastava raporti, kolleeg Erdias, meie kolleeg oli siin eel, Guardia Saabal oli eelarvekomisjoni esindaja. nüüd saab sõna doktor Firat Sengis, kes lühidalt tutvustab oma uurimuse tulemusi lühidalt. see tähendab umbes siis kümme minutit. on teil kõneaega um,? Thank you very much, it's a pleasure to be. suur tänu, mul on hea meel täna siin olla. oma uuringu autor, esindan Liverpooli ülikooli, käisin siin ka kaks korda aastal kaks tuhat viisteist tutvustamas varasemat uuringut. nii et ma loodan, et et äh, meie uuringud näitavad, et on ka mõningaid edusamme tehtud äh, soopõhises eelarvestamises. esiteks, soopõhine eelarvestamine erinevalt äh, sellest, kuidas mõnikord valesti aru saadakse, ei tähenda, et on erilised nõuded eelarves sooteemadele. see tähendab lihtsalt, et kogu eelarve vastab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele, sest avalik kuulutamine puudutab meisi ja naisi erinevalt. see, nende vajadused ja ootused on erinevad. sootundlik eelarve mitte ainult ei aita kaasa soolisele võrdõiguslikkusele, vaid ähm, ka teistele väärtustele, nagu näiteks eelarve aruande kohustuslikkus ja seepärast rahvusvahelised organisatsioonid, kaasa arvatud ÜRO, on tugevalt ta on nõudnud äh, see eelarvepõhist, eelarvest, soopõhist eelarvestamist juba pikka aega. Pekingi naisteplatvorm näiteks samuti soovitas seda kõikidele liikmetele aastal tuhat üheksasada üheksakümmend viis, et oleks sootundlik lähenemine eelarvele. Euroopa Liidus on, on äh, üldine kohustus äh, soolisele süvalaiendamisele, see on, e-, see on lepingutes ka kirjas, nii et seepärast meil ei ole vaja mingisuguseid ähm, seadusloomelisi muudatusi vaja teha iseenesest. aasta kaks tuhat viisteist äh, uurisime soolise võrdõiguslikkuse rolli eelarvetes aastateks kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist eelmises äh, finantsraamistikus. ja meie peamine järeldus oli, et Äh, kohustused, mille Euroopa Liit on võtnud, neid ei täideta süstemaatiliselt äh, poliitikate elluviimisel ja kulutustes kõikides eelarve osades ja, ja me, ja meie soovitus komisjonile, nõukogule ja parlamendile oli selle teemaga tegeleda. ja praegune uuring, vaatasime, kas on toimunud äh, edusamme olukorras võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist iga-aastases eelarves ja arvestades ka järgmist MFF-i. ja see tugines äh, uuringutele ja intervjuudele komisjoni peadirektoraatides. Need kõik, kes tegelesid poliitikavaldkondadega, millega, mida meie uurisime. on ka Euroopa Parlamendi resolutsioon sellel teemal koostatud ja ma ei pea seda siinkohal üle kordama, et sooline võrdõiguslik kus on jäetud täielikult tähelepanuta mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis. ja see on tõesti väga kahetsusväärne, sest me ei ole kaugeltki veel saavutanud soolist võrdõiguslikkust. rääkides Euroopa Liidu õigusaktidest, mis on programmide kontekstis äh, vastu võetud uues finantsraamistikus, ka siin me ei näe järjekindlat lähenemist mis tegeleks horisontaalse põhimõttena soolise võrdõiguslikkusega ning seda rõhutasime ka eelmises raportis. ja eriti kahetseme asjaolu, et Daphne programm, mis on olnud väga tõhus programm Euroopa Liidus võitlemaks diskrimineerimisega, on nüüd on nüüd sattunud konkurentsi teiste eesmärkidega selleks, et saada rahastamist. nii et äh, järeldused, väga vähe edusamme on tehtud, kui üldse, aastast kaks tuhat viisteist sooline võrguslikkus ei ole endiselt äh, aluspõhimõte, mida Euroopa Liidus eelarves pidevalt äh, tunnustataks. üks, mis oli üsna, üsna, oli üsna üllatav oli see, et komisjoni peadirektoraatidel puudub ühtne arusaamine sellest, mis on soopõhine eelarve, eelarve või kuidas, mis, kuidas sooline võrdõiguslikkus peaks tegelikult nende tegevustes äh, peegelduma ja ühtlasi ah, oli ka positiivseid äh, äh, järeldusi. Eige näiteks, kes on kolm uuringut läbi viinud ja äh, ja on välja töötanud metoodika Euroopa Liidu jaoks selleks, et äh, neid eesmärke edaspidi rakendada. nii et me ei pea enam arutama, kas sooline võrdõiguslikkus on võimalik eelarves, on meil, nüüd on meil olemas piisavalt ekspertteadmisi selleks, et toetada meie tegevust selles valdkonnas, kui soo-, seda soovitakse ning Euroopa Parlamendi resolutsioon aastast kaks tuhat seitseteist ning äh, eelarvekomisjoni tegevuskava aastaks kaks tuhat kaheksateist annavad meile lootust ja see näitab, et mitte ainult naiste õiguste komisjon, vaid äh, järjest rohkem on tekkimas äh, koalitsioon erinevate komisjonide vahel Euroopa Parlamendis, kes kõik äh, Euroopa Parlamendis soovivad kaitsta soolist võrdõiguslikkuste soopõhimõtete eelarves. nii et meie peamised soovitused, väga sarnased meie varasemate soovitustega, on järgmised. Euroopa Liidu tegevus soolise võrdõiguslikkuse osas peab olema nähtav nii makro, meso kui mikrotasandil. ehk siis Euroopa majandus, ühendus Euroopa poolaasta, makrotasandil siis mesotasand on mitmeaastane finantsraamistik ja mikrotasand oleks iga-aastane eelarve. ja üksikud Euroopa Liidu programmid ja poliitikad. me soovitame seda, sest kui sooline võrdõiguslik kus, kui sellega tegeleda makrotasandil, siis on väga keeruline seda teha ka iga-aastases eelarves. selleks, et kompenseerida seal tegemata jäetu. sooline võrdõiguslikkus peaks olema eesmärgiks kõikides eelarve osades, nii et peaks olema tagatud järjepidevus kõikides poliitikates peaks olema arvestatud seotud äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega ja kõikides tegevustes, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, äh, soopõhiseid indikaatoreid äh, on vaja rakendada nii projektide väljavalimise kui eelrakendamise ja hindamise faasides. Neid põhimõtteid tuleb järgida eelarve koostamise, rakendamisel, järelevalve ja hindamise puhul, see eeldab pidevat ühistegevust komisjoni, nõukogu ja parlamendi poolt ja mida parlament saaks siis teha kasutada kõikvõimalikke platvorme, kaasa arvatud täiskogu arutelusid, selleks et rõhutada äh, sooküsimuse tähtsust eelarves. eriti just täiskogu arutelud on väga olulised. eelarve arutlused, äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise arutelud, see, kuna seal on kohal ka komisjon ja parlamendi liikmetel on võimalus esitada küsimusi, tõstatada see teema ja ja nõuda, et komisjon annaks aru, nii et ma kutsuksin tõesti üles parlamendiliikmeid äh, äh, ühinema selle teema kaitsel, ma tean, et eelarve on keerukas teema, kus on, kus alati ei ole piisavalt aega ning äh, menetlusreeglid ka sageli seavad meile piiranguid aruteludes, kuid kuid ko-, mitte ainult, nii et mitte ainult komisjonide koosolekutel, vaid ka täiskogul tuleks neid teemasid kindlasti tõstatada ja arutada ja sellega ma ka oma esituse lõpetan, suur tänu! Merci, madame, pour euh, cette... Euh, suur aitäh ülevaate eest. näeme, et edusamme on saavutatud, aga tagasihoidlikke. nüüd saab sõna Eder Kardias Saval. jah, suur aitäh, lugupeetud esimees ma tahaksin tänada teid kogu edastatud info eest ja selle uuringu tulemuste tutvustamise eest. tõepoolest, see on väga õigeaegne, sellepärast et peatselt on kaheksas märts, rahvusvaheline naistepäev koos äh, erinevate kogunemistega. rohkem naisi, kuid ka mehi tegelikult on tänavatele tulnud nüüd kõikjal kogu maailmas Euroopas, ka minu koduriigis, just nimelt selleks, et tähistada naiste õiguste päeva. loodetavasti homme eh, läheb ka niimoodi ja palju rahvast on tänavatel. uuringu juurde tulles tahaks ütelda äh, väga vähe, kui üldse mingit edu on saavutatud ehk siis, kui mingi edu on saavutatud, siis see on äärmiselt tagasihoidlik. olgugi, et üha rohkem naisi ja mehi tuleb tänavatele, tuleb siiski tõdeda, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peale peaaegu ei olegi mingit edu saavutatud. ja võrdõiguslikkusega võrdõiguslikkuse süvalaiendamise puhul. sama tegelikult käib kliimamuutuste kohta, olgugi et need teemad omavahel seotud ei ole. me oleme näinud edusamme on lubadusi antud, poliitikaid heaks kiidetud, aga seejärel eelarves, kliimamuutuste vastases poliitikas näiteks, sellised kokkulepped nagu Pariisi kokkulepped ning naiste-meeste võrdõiguslikkuse ettepanek, siin ei ole piisavat edu saavutatud. pigem on jäänud mulle mulje, et me oleme jõudnud täielikult tupikusse ma leian, et uuring on äh, sellest seisukohast lähtudes väga huvipakkuv. siin on mustvalgelt välja toodud erinevad probleemid, millega seisame silmitsi ning samuti see, et meie institutsioonid lihtsalt ei ole suutelised edasi liikuma. see tuleb selgelt uuringust välja. naiste õiguste instituut on läbi viinud erinevaid äh, analüüse näitamaks, et on võimalik vastu võtta selline eelarve, mis tagab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, see on igati võimalik. ei saaks ütelda, et meil ei ole piisavalt infot, eh, mille alusel taolise uut liiki eelarveni jõuda mis kätkeks endas siis ka naiste meestele sellist võrdõiguslikkust. iga kord aga, kui ma seda teemat mainin, siis mulle vastatakse, et ai, me ikka ei tea, me ei oska, meil on teisi prioriteete, see on väga keerukas ja nii edasi ja nii edasi. võrdõiguslikkuspoliitika ning eelarve eelkõige, mis äh, kätkeks endas ka sugude mõõdet, äh, on pigem siis nagu kirsiks koogi peal, kui äh, kõik muu on juba tehtud, siis äh, ja veel aega üle, siis võime võib-olla ka selle küsimusega tegeleda. aga tegelikult oleks vaja suhtumist muuta, mina oleksin tahtnud veelgi rohkem äh, ettepanekuid Euroopa Parlamendi aadressil, nimelt selleks, et äh, me saaksime parema ülevaate sellest, milliseid instrumente kasutada järgneva ametiaja jooksul kuidas me saaksime uue impulsi äh, anda, kuidas me saaksime ellu viia tegelikku võrdõiguslikkust läbivat äh, poliitikat. olgugi, et jah, me oleme edu saavutanud ja olgugi, et komisjoni prioriteet see ei olnud eelarve ettepanekus, siis äh, parlament peaks seda olukorda parandama. väga hea, et me teeme ettepanekuid ja nõuame midagi, aga samuti tuleks vaadata, millised on need konkreetsed vahendid, mis meie käsutuses on samuti koolituse osas oleks vaja midagi ette võtta, olgugi et äh, teooria on teada-tuntud, meil on olemas instituudi uuringud. aga võib-olla, kui on vaja konkreetsete ettepanekutega midagi muuta, siis on meil puudu koolitusest, kuidas täpselt tegutseda. parlamendi jaoks, sellepärast et teie uuring tegelikult räägib eelkõige sellest, mis Euroopa Komisjon on teinud ja mida ta pigem ei ole teinud, siis võib-olla oleks rohkem vaja rõhku panna ka parlamendile. proua Toma, palun. jah, aitäh. tõesti suur aitäh, väga kasulik, et meil selline info on, seda enam, et meie parlament hääletas, nagu te teate, kiitis heaks mitu ettepanekud tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohta, ma ei tea, te olete juba kursis või mitte, aga igastahes me nõuame, et eelarve vaadataks läbi, lähtudes ka meeste-naiste äh, võrdõiguslikkuse nõudest aktiivsete poliitikate vallas. nagu ka Eeter Kadri Sabal ütles, meil on vaja vahendeid kontrollivahendeid kui ka rakendusvahendeid ja võib-olla siin just nimelt peaks äh, olema selgem see, mida me saame teha. finantsraamistiku puhul oleme me heaks kiitnud erinevaid aspekte ja vahearuande puhul tuleb vaadata siis täpsemalt kuidas sugudepõhine eelarvestamine on läinud ning vastavalt sellele, mis tulemused selguvad, saame me muuta ja see on ka kohustusliku läbivaatamise eesmärgiks tegelikult, me saame muuta sulevasi programme või seda, kuidas on jaotatud äh, programmid. praegu kõik on natukene teoreetiline ka eesmärkide seisukohast vahe, kohustuslik vaheanalüüs oleks siis selleks hetkeks, millal ümber ennast orienteerida ja parandusi sisse viia, aga jah, meil on vaja vahendeid ja nagu Eder ütles, meil praegu ei ole neid. parlament mitte ei peaks ära määratlema neid vahendeid, vaid komisjon komisjon peab pakkuma välja vahendid hindamise läbiviimiseks, kuid samuti ümberorienteerumiseks. ja see tähendab äh, tegelikult seda, et tuleb erinevate komisjonide programme muuta, sest mitte ainult mitmeaastase finantsraamistiku enda muutmine kõiki probleeme ei saa ju muut-, lahendada praegu, aga igastahes on äärmiselt huvipakkuv taoline esimene hinnang. aga kui tahame tõhusalt tegutseda ja ei soovi lihtsalt eh, sõnade tasandile jääda, siis on esmatähtis, et meil oleksid ka konkreetsed vahendid, et eh, midagi saavutada. Eh, selleks, et kontrollida, ellu viia, kuid samuti hinnata me ei saa läbi viia teoreetilist strateegilist eh, hinnangut ilma selleta, et meil oleksid vajalikud eh, kiiresti kasutatavad, eh, pidevalt kasutatavad tegelikult vahendid selleks. sellised töövahendid, mis võimaldaksid siis ka ümber suunata meie poliitikaid, kui see vajalikuks osutub. igal juhul suur aitäh. ma arvan, et see teema muutub keskseks. nii et tegutsegem kiiresti ja seeläbi saame ka vastu tulla meie kodanike, olgu nad mees- või naissoost ootustele. esimest sõnavõtusoove rohkem ei ole, sellisel juhul ma tahaksin jagada teiega oma hämmingut. muidugi mõista ma hindan väga kõrgelt Ederit. ja ma olen toetanud tema algatust. aga nüüd kuidas nüüd eelarvestada sugudevahelist võrdsust? jah, meil on olnud erinevaid raporteid, aga kui nüüd, nüüd väidetakse, et kõik see ei leia piisavat kajastamist eelarves, siis ma tahaksin, et proua, te tuleksite välja ka kahe-kolme konkreetse soovitusega. kui te peaksite ise eelarve koostama, siis mida te teeksite? mida te teeksite selleks, et tagada sugudevaheline võrdsus? iga aasta hääletame siin eelarvet. kõik pöörame tähelepanu sugudevahelisele võrdsusele. aga konkreetselt nüüd, kui te ütlete, et ikka ei ole piisavalt meetmeid veel selleks, et see põhimõte leiaks elu rakendamist, siis kas ehk saaksite välja tuua, tulla paari-kolme konkreetse ettepanekuga, mis peaksid meie eelarves leidma kajastamist? palun, proua. jah, suur aitäh küsimuste eest. tegelikult äh, kõik küsimused on suunatud samale teemale. Te tahate, et ma ütleksin midagi konkreetsemat, rääkida vahe, ma peaksin rääkima vahenditest ja sellest, mida parlament ja Euroopa Liidu institutsioonid saaksid ära teha selleks, et äh, tegelikkuses ka olukorda parandada. see on oluline küsimus, aitäh selle eest. kõik see tundub olevat äärmiselt keerukas, kui räägime sugudepõhisest eelarvestamist, aga seda see ei ole. see lihtsalt tähendab seda, et kõik meie naised, mehed, arendame edasi ühiskonda ja muudame ta teadlikuks eh, sellest, et eh, mingi poliitika mõjutab naismehi erinevalt. me näeme seda ka omaenda eh, elus. Mm, takistused, mis meie teel on, on erinevad. vastavalt sellele, milline on meie haridus, mis tööd me teeme Ehm, millised on meie poliitilised eh, kogemused. ja võiksin teisigi näiteid tuua. nii et põhimõtteliselt eh, see tähendab teadlikkuse tõstmist ja selle kaasamist igapäevasesse töösse. mitte paljud kodanikud seda ei tee, aga mina küll vaatan iga kord Euroopa Liidu eelarve arutelusid. ja ma tean teid eh, paljusid päris hästi nendest aruteludest erinevatest, äh, eelnevatest aruteludest on mulle meelde jäänud julgeoleku rändeküsimused, majandus-rahandusliit ning ma eeldasin, et keegi mingil hetkel tõstatab ka sugude küsimuse. aga ei. aga tegelikult mõlemad need teemad on seotud otseselt sugude küsimusega väga palju äh, andmeid on selle kohta, et majanduspoliitika äh, ning kasinus eelkõige äh, mõjutab naisi palju rohkem kui mehi, mitte ainult sellepärast, et nemad jäävad oma tööst teenistussektoris ilma, sellepärast et just riigisektoris on nad palju töö, vaid ka sellepärast, et võetakse ära toetusmeetmed ning naised peavad jällegi äh, hoolitsema laste, eakamate, haigete eest, see tähendab seda, et naised peavad äh, topeltkohaga tööl käima nii-öelda nii päris tööl kui kodus siis. peame teadlikkust tõstma ning selle oma, seda tegema igapäevaselt institutsioonides kui ka üksikisikutena. me oleme välja töötanud ka väga hea tööriistakasti selleks, et nõustada institutsioonide inimesi selle kohta, kuidas sugudepõhist lähenemist ellu viia igapäevases tegevuses. et see on väga üldine ettepanek, aga me võiksime muuta selle kõik aga tehnilisemaks. rääkida konkreetselt eesarvest, eelarvest näiteks. komisjonid või kes iganes eelarvet äh, koostavad, peaksid kasutama erinevaid äh, sugude äh, kohta käivaid indikaatoreid. liikmesriikides seda tehakse, Austrias näiteks on see äh, kirjas ka põhiseaduses. meil on sellised kogemused olemas, millest saame õppida. osades riikides, kui eelarvet ette valmistatakse, siis eelarveasutus peab äh, samuti võrdõiguslikkus hinnanguga välja tulema, näitama, kuidas eelarve mõjutab ühiskonna erinevaid osasid. et seda kõike on juba tehtud, sellest võime ka õppida Euroopa Komisjon võiks välja tulla näitajatega selle kohta, kuidas nende erinevad poliitikad hakkavad tulevikus mõjutama naisi ja mehi. hariduses näiteks, rändepoliitika või muud näited, mis ma ennist tõin. veel täpsemaid soovitusi. Daphne jäi rahastamisest ilma eraldiseisva programmina, nüüd peab ta võistlema teiste programmidega. see jällegi äh, tekitab küsimusi mitte ainult sugudevahelise võrdsuse, vaid äh, üldiselt eelarve läbipaistvuse koha pealt. Äh, kui teil on sugudepõhised programmid, mis seotakse hiljem teiste programmidega, siis lõpptulemusena jäävad kaotajateks naised ikkagi. päris palju asju saab ära teha, mõned on tehnilisemad, mõned vähem aga põhimõte on selles, et tuleks välja töötada äh, teadlikkus äh, sugu, soo mõõtme kohta igapäevases tegevuses. suur aitäh, härra Soltek soovis sõna. Usłyszałem tutaj, że 8 marca się zbliża. Ma kuulsin, et kaheksas märts on nüüd meeleavalduspäev. ma ei tea, kuidas teie koduriikides on, aga meil Poolas on ikka kombeks nii, et me näitame, et me armastame naus, naisi ja austame neid, hindame neid naistena. võib-olla teistes riikides avaldatakse meelt sellel päeval. ma ei ole väga hästi kursis äh, feministliku liikumise ja muuga, aga ma usun, et kui me nüüd sunnime kõiki naisi meeste rolli täitma ja mehi naiste rolli täitma, siis sellest ei ole kummalgi sool kasu. mina eelistaksin ikka seda, kus naised jäävad naisteks ja mehed meesteks. naised on naistena õnnelikud, nad ei taha ennast meestena näidata palun ärge sundige inimesi rolli muutma. kui nad tahavad sugu muuta, väga kena, aga palun ärge sundige naisi, kes tunnevad ennast naistena hästi, meesteks hakkama. Chers collègues, nous allons pas, nous allons pas prolonger ce, ce débat, monsieur Zoltek a me ehk ei hakka seda arutelu pikemaks venitama, härra Soltek väljendas siin oma isiklikku arvamust Poolast, proua Kardja saab alla Sí, presidente. La verdad es que no sé por dónde empezar, pero en cualquier caso es evidente. ma ei teagi kohe, kust pihta hakata, ütleb proua Kaardil saab alla naades, aga tundub, et härra Soltekil tõesti ei ole naisorganisatsioonidega palju kontakte. me ei taha, et naised meeste tööd hakkaks tegema või vastupidi, sellepärast et ei ole sellist asja nagu naiste või meeste töö seda tuleb mõista juba. meie kaitseme naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust. küsimus on selles, et igaühel peab olema vabadus valida, mis tema tulevikust saab, mis ta tahab teha ja kui palju aega tahetakse kulutada perekonnale, tööle, vabale ajale jah, tõepoolest, kaheksandal märtsil me oleme tänavatel ja räägime sellest ja õnneks on üha rohkem meeleavaldajaid ka meeste seas eelmisel aastal võib-olla oli meil äh, rohkem meeleavaldajaid Hispaanias erinevates linnades. ja me leiame, et see on positiivne. tegemist ei ole sama asjaga kui üheteistkümnendal märtsil, äh, kui me äh, avaldasime meelt terroristliku rünnaku tagajärjel. ei, nüüd on asi teine härra Soltek, soovitan teil äh, rohkem kontakte luua naisteorganisatsioonidega, nii et te mõistaksite paremini, milles nende nõudmised seisnevad. me ei räägi siin meeste ja naiste vahelisest võitlusest, vaid ühistest huvidest, nii et kõik, äh, kõikidel oleksid samad võimalused ja õigused. aitäh, proua Kressler, palun. ma äh, juhin oma kodupiirkonnas ka naiste ühendust, kus on umbes neliteist tuhat naist kogunenud härra Šoltesile. tahaksin öelda, et kui te naiste teemadega ei oska tegeleda, siis tegeledage meeska, meeste asjadega. me, meestega on endiselt see probleem, et nad elavad ebatervislikult, surevad palju nooremalt öö, seal, nende hulgas on ka palju enesetappe, seega mehed ise peaks mõtlema ka selle peale, kust need probleemid tulevad. ma võtan, mõtlen seda täiesti tõsiselt, sest me ei soovi ju naistena ka üksinda vananeda. mehed võiks ikkagi ka olla. aitäh. Merci, merci, madame Toma. proua Toma, palun, aitäh teile. palun lühidalt katastroof, katastroof, kõik dokumendid äh, kukkusid maha, aga jah, võtsin sõna selleks, et äh, lisada, nagu ka kolleegid juba ütlesid, et me räägime siin võrdõiguslikkusest, mitte sellest, et äh, ühed teistega võitleks. mina olen väga feministlik, ma ei tea, kas härra on lahkunud? ei, ma ei tea, kas äh, leiate, et mina olen meeste kohustused enda õlule võtnud, aga tahaksin äh, lisada, et homme olen mina Varssavis, avaldan seal meelt koos Poola feministidega. no usun, et teid seal ei ole, aga sellest on kahju, sellepärast et naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei ole ainult naistele oluline, vaid see puudutab kogu meie inimkonda. aitäh! me kuulasime ära ettekande, teame, et edu on võimalik veel saavutada. aga kindlasti on abi sellest, proua, kui te annate meile konkreetsemaid äh, suuniseid, sellepärast et äh, ma ei varja teie eest seda, et äh, ma ikkagi päris rahul ei ole teie vastusega. mida see tähendab, kui me räägime eelarvest, mis vastab võrdõiguslikkus nõuetele? ma pole, mulle pole jäänud muljet, et me oleksime kuidagi äh, mitte täitnud seda nõuet oma tööd tehes. kindlasti on äh, võimalik veel rohkem edu saavutada, mõne päeva pärast tuleb äh, täiskogule hääletusele kandidaatide nimekiri olulistele ametikohtadele Euroopa Keskpanga maja, peamajandusnõunik pankade resolutsioonide komitee esimehe koht, samuti Euroopa Pangaameti juhi koht. ma saan aru, et ainult meessoost kandidaat on välja pakutud, võib-olla peaksime me üles kutsuma nõukogu kaaluma äh, seda, et meile esitataks pigem äh, nimekirju, kus oleks võrdselt naisi ja mehi ja siis saaksime äh, üldisema pildi. sellisel juhul võib-olla õnnestuks meil ka äh, võrdsemalt otsustavates ametikohtades äh, nimetada mehi ja naisi. järgmise raporti puhul ja kindlasti see tuleb, ehk saaksite välja tulla konkreetsete ettepanekutega selle kohta, mida tähendab võrdõiguslik äh, eelarve, siis oleks sellest abi meie töös parlamendis. nüüd aga saab sõna teie esimees ise, kelle te nimetasite raportööriks Brexitiga kaasnevate tagajärgede küsimuses. raportöörina tahaksin teile meelde tuletada, et Volling Oettinger tutvustas komisjoni ettepanekut seitsmenda veebruari koosolekul ning komisjon omalt poolt saatis ka nõukogule kirjalikud vastused ja samuti eh, eelarvekomisjoni liikmete küsimustele. ma tahaksin lisada, et mina isiklikult tahaksin heaks kiita määruse ettepaneku, sellepärast et kõikide huvides on vältida järsk Euroopa Liidu programmide peatamine see on samuti Ühendkuningriigi huvides ning nende huvides, kes Ühendkuningriikides, ühe, Ühendkuningriigis nendes programmides osalevad. tahaksin lisada siia juurde, et ma loodan, et Briti parlament kinnitab ära kokkuleppe lahkumiseks ning siis ei ole sellel määrusel enam mingit mõtet meid teavitatakse sellest mõne päeva pärast aga see soov, äh, me ei tea, kas äh, täitub või mitte, aga meie peame olema valmis kõigeks. mis puudutab ajakava, hääletuskomisjon toimub, komisjonis toimub ainult siis, kui nõukogu ametlikult parlamendi poole pöördub, praegu sellist pöördumist pole aset leidnud. Äh, hääletust ei toimu siis, kui Briti parlament kiidab heaks lahkumisotsuse. sellisel juhul menetlus lihtsalt peatub kui aga Briti parlament otsustab äh, taodelda lühikest äh, pikendust perioodile, mis on ette nähtud artiklis viiskümmend aluslepingust, see võib olla lühi-, lühem või pikem ning kui see taotlus äh, Euroopa Liidu Nõukogu poolt heaks kiidetakse, sellisel juhul pöördub nõukogu meie poole tõenäoliselt alles juunis, sellisel juhul järgmine parlament juba otsustab seda küsimust. siinkohal tahaks anda sõna fraktsioonide koordinaatoritele, igaüks saab kaks minutit, kui soovite. ning ka kõikidele teistele komisjoni liikmetele, kes soovivad sõna võtta selles küsimuses. kas nüüd härra Fernandez on valmis meiega jagama oma seisukohti? Il est réser... Il est réservé. Äh, tal on reservatsioonid praegu. proua Kaarde Sabal. ma arvan, et härra Fernandes on nõus minuga, et ma olen nõus teiega. jah, praegu on selge, et me ei tea, mis juhtuma hakkab, nõukogu ei ole äh, meid et, oma ettepanekust teavitanud, informeerinud ja raportöör on valmis kõige parema lahenduse kasuks otsustama, millest oleks Euroopa Liidul kõige suurem kasu, ega ma muud siin midagi ei saagi lisada. Teie toetus ja usaldus, mida te üles näitate, muidugi puudutab vägagi raportööri ja loodetavasti samamoodi läheb euroala küsimusega. hästi. võtan kokku siis. ja teavitan teid sellest, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes märts kell neli pärastlõunal. kõik, kes soovivad, et Euroopa Parlament ei Äh, annaks heakskiitu, ei pea muudatusettepanekut selle kohta esitama, piisab sellest, et hääletate resolutsiooni ettepaneku vastu. nüüd läheme edasi järgmiste pilootprojektidega ning ettevalmistava tegevusega ja nüüd selleks, et põhjalik ülevaade saada neist küsimustest, annan kõigepealt sõna Daniele Viotile, kes on kaks tuhat üheksateist eelarveraportöör, seejärel Monika Olmajärile, kes on meie raportöör aastaks kaks tuhat kakskümmend. härra Vioti. suur tänu. kaks tuhat üheksateist eelarve menetluse käigus esitada kolmsada nelikümmend neli muudatusettepanekut äh, pilootprojektide ettevalmistava tegevuse jaoks, et see näitab seda, kuivõrd äh, see valdkond äh, huvitab meie saadikuid. pilootprojektid ning ettevalmistavad tegevused võimaldavad, tahaksin kõikidele meelde tuletada, sisse viia uusi poliitikaid, mis võivad leida hiljem kajastamisprogrammidesse, mis vastavad siis uutele väljakutsetele kaks tuhat üheksateist oli meil seitsekümmend viis erinevat äh, mm, programmi siin. ja me pidime hindama, äh, Euroopa Komisjon pidi siis neid pilootprojekte ettevalmistavaid tegevusi nelikümmend miljonit eurot eraldati pilootprojektide jaoks mis aga puudutab ettevalmistavat tegevust, siis siin kuuskümmend neli koma kolm miljonit eurot. siia lisatakse kakskümmend viis miljonit veel teadus- ja äh, äh projektide jaoks kaitseküsimustes vahearuandes selles valdkonnas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve heaks kiitmisel komisjon teavitab meid, et kaks pilootprojekti kaetakse olemasoleva õigusliku aluse asemel Kolumbias rahu ülesehitamine ning süsiniku sidumine. ja lisaks sellele kosmose kosmose küsimuste haldamine ja veel üks projekt tulevad edasi arutelule. Merci, voilà éclairé sur les projets pilotes ja action préparatoire. suur aitäh, et rääkisite kaks tuhat üheksateist eelarve ettevalmistavatest äh, tegevustest ning pilootprojektidest. Monika Olmajärv. härra esimees, kolleegid, meil on siin nüüd töödokument valmis koos Danielega, mis puudutavad puudutab siis pilootprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. siin on kaks äh, äh, tähtaega, esimene voor on kaheksandal aprillil äh, kell kaksteist päeval ning teine voor üheteistkümnendal juulil kell seitseteist. miks kaks tähtaega, see on loomulikult seotud äh, sellega, et juulis siis uued kolleegid saavad ka võimaluse, nagu neil peabki olema, et kui nad soovivad, saavad teha endapoolseid ettepanekuid. isegi kui nad seda ei tea, on see vajalik neile see võimalus anda. praeguse parlamendi liikmed saavad siis osaleda ainult esimeses voorus ning uued saadikud siis saavad tegutseda teises voorus. ei oleks mõistlik, kui niinimetatud vanad saadikud, kes tagasi valitakse, saavad osaleda teises voorus ka samade projekti ettepanekutega, mis esimeses voorus tagasi on lükatud. ehk siis, et ei ole mõistlik, kui sama projekti kaks korda, aga erineva nimega ette pannakse. sest muidu Äh, äh, ei, ei suudeta paljusid pilootprojekte päästa, niisiis oluline oleks, et kaheksandaks aprilliks on need ettepanekud praeguste saadikute poolt tehtud, äh, siis mis puudutab vastavalt eelarve muudatusreeglitega Äh, saab teha neid ettepanekuid ainult ots, äh, äh, otse, otse eelarvekomisjoni liikmete poolt, teised saadikud saavad teha ettepanekuid koos teiste saadikutega, kelle, kellest üks on vähemalt eelarvekomisjoni liige. võttes arvesse Daniele ja Sigridi ettekandeid, siis tõesti paika on Äh, sest äh, äh, on tehtud varem erinevaid ettepanekuid, mis tõesti ei ole kuidagi seotud meie eelarvekomisjoniga, seetõttu on oluline seda menetlust korda jätkata, mille minu eelkäijad on juba paika pandud. samas ei ole paika pandud mingisugust ülempiiri projektide jaoks, ühte ettepanekut saab teha ainult üks kord, mitte mitu korda, ning ettepanekud, kui võimalik, peaks olema inglise keeles, äärmisel juhul prantsuse või saksa keeles, siis oleks komisjonil võimalus ka ikkagi õigeaegselt reageerida, sest äh, tõlkimine võtab kahjuks aega ja seda meil kahjuks ei ole, seetõttu on piiratud keelte arvu. minule see, see ka väga ei meeldi, aga meil on tõesti aega vähe, seetõttu selline piirang on paika pandud selline soovitus siis. ettepanekud äh, äh, esitatakse läbi äh, e-committee süsteemi standardiseeritud vormides ning komisjonile, siis esitatakse nad A või B vormides, siis meie komisjon toob välja oma prioriteedid. ning prioriteedid on siis innovatsioon, teadus, haridus, konkurentsivõime ning ka julgeolek. Need on siis peamised prioriteetsed teemad, samuti on vastavalt meie suunistele üks prioriteet naabruspoliitika. kõik ettepanekud, mis esitatakse aprillis ja juulis, nende kohta tuleb eelarve muudatusettepanekud teha hiljemalt augustiks või septembriks, kui need projektid on heaks kiidetud, loodet-, et vältida edasisi probleeme. härra esimees veel see, sellel aastal veel siis tuleks need priori-, projektid heaks kiita siin komisjonis ning ma ootan väga teie kommentaare. aitäh, sõnum on siis meile selge. projektid tuleb esitada kaheksandalt aprilli ja juuli ei saa olla siis äh, selleks hetkeks, mil me üritame tegemata tööd ära teha, vaid ei, siis tulevad siia need, kes on esimest korda parlamendis pärast valimisi. raportöörid, variraportöörid. kes soovivad sõna võtta? ma ei näe siin kedagi. sellisel juhul, kui kolleegid soovivad veel sõna palun andke sellest märku nüüd. tundub, et meie PR-raportööride härra Vjoti ja proua Holmeieri poolt öeldu oli täiesti selge. võib-olla härra Urel soovib komisjoni nimel valgustada meid. Thank you, Chair. Uh, very briefly, first aitäh teile lühidalt kõigepealt suur tänu härra Viotile ja proua Hoolmeierile nende ettekannete eest. me nõustume täiesti nendega. komisjoni vahearuanne, mida härra Vioti lühidalt tutvustas, näitab, et see praegune menetluskord toimib päris hästi. valdav enamus katseprojektidest ja ettevalmistavatest meetmetest, mis välja valiti ning eelarvesse hääletati, on ka nii, nagu soovitud, ellu rakendatud ning seda suuresti tänu ettevalmistavale tööle, komisjoni hinnangu analüüsitööle ning ka tänu üldraporteerile, kes põhjalikult selle analüüsiga läbi töötab. ning seetõttu on el-, ellurakendamis statistika väga positiivne sellel aastal on siis selline öö, kummaline kord, et toimub ka teine voor suvel. ma kinnitan teile, et me anname endast parima, et võimalikult kiiresti ja tõhusalt selle protsessiga ühele poole saada. Te mõistate loomulikult, et tegemist on suvega ja võib-olla natukene keeruline kolleege kontoritesse saada aga kindlasti komisjon kavatseb täielikult teiega koostööd teha, et see analüüs teieni jõuaks võimalikult kiiresti. ja mida kiiremini me uued ettepanekud saame teisest voorust parlamendilt, seda rohkem aega meil on ka oma tööd teha. kokkuvõtteks ma ei kahtle absoluutselt, et meie koostöö proua Hoolmeieriga saab olema oivaline, nii nagu see oli ka härra Viotiga eelmisel aastal ja ootame väga seda tööd, aitäh! aitäh, härra Ureel ja sellega olemegi nüüd lõpetanud kõik teemad, mis eelnevad hääletusele ja hääletus algab kell kaksteist null null, seega neljaks minutiks on koosolek katkestatud, sel, alustame kell kaksteist null null, võimaldama siis kolleegidel hääletuseks kohale jõuda Chers collègues, la séance est reprise. Nous allons maintenant soumettre au vote les compromis. panen hääletusele kompromissid ja muudatusettepanekud, niisiis alustame hääletust. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvemenetluse suunised, raportööriks on Monika Hoolmeier kõigepealt, kõigepealt teeme proovi palun äh, sisestage oma hääletuskaardid ja hääletus on alanud, see on praegu test. ei tööta. kas nüüd on, kas nüüd olete valmis, hääletus on alanud? Äh, kes ei ole veel jõudnud hääletada, seega on hääletus lõppenud kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kakskümmend seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt. teine osa, muudatusettepanek kakskümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist vastu, neliteist poolt. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud üheksateist vastu, üksteist poolt. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks. kus on eraldi hääletus, esimene, vabandust, ütleb esimees, esimene osa, nii või teisiti on juba vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kus me hääletame teist osa. teine osa, seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üheksa. kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, elektrooniline hääletus, esimene osa, seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud. üsna tasavägine, seega lang-, seega tagasi lükatud ja järgmine ka langeb ära. kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt. vastu. erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, kes on erapooletu, pole selge, kontrollime elektrooniliselt, see oli kaheksakümmend seitse hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist vastu, viisteist poolt. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend üheksa. esimene osa, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt esimene osa üheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, kuusteist vastu teine osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt, teine osa üheksakümmend üheksa. hääletus on avanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, kuusteist vastu. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitse langeb ära, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek number kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, kuusteist vastu. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime elektrooniliselt, number kolm hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist, vastu neliteist poolt. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kogu raport, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Tout le monde a voté, le scrutin est clos. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, seitse vastu, kaks erapooletut, õnnitlused meie eelarveraportöörile. La parole est maintenant au rapporteur. jah, sõna saab nüüd Daniel Evjoti, aasta kaks tuhat üheksateist eelarveraportöör. ta selgitab ümberpaigutamise taotlusi kolmandas jaos Teil on sõna. aitäh, meil on kolm eh, ümberjaotuspaigutuse taotlust kaks tuhat üheksateist, kaheksakümmend miljonit kohustusi ja, ja abiks Türgile seitsmekümne nelja eh, miljoni usaldusel Jeemenis küsimuses seitse miljonit inimest, eh, neljandik elanikkonnast elab äh, Äh, ki-, äh, kiireloomulises olukorras, humanitaarkriis on seal, toitu ei ole ning äh, vahendid on suunatud nende toetamiseks, toetan seda ettepanekut. teine, kolmas ja viiskümmend miljonit kohustusi kiireloomulistest vahenditest Türgile jällegi. Vene, vabandust, Venezuela elanikkonna abistamiseks neljas kolmkümmend miljonit äh, kiireloomulist abist, kakskümmend neli miljonit maksetest, äh, Türgi fondidest äh, Lõuna-Sudaani toetuseks, seitse miljonit inimest põgenikku Etioopias ja Lõuna-Sudaanis. Merci, monsieur le rapporteur général. aitäh, härra raportöör. sellega panen elektroonilisele hääletusele. härra Ureel võib-olla äh, täp-, annab veel paar selgitust täpsemalt. Not really chair, I think. ei, tegelikult mitte, ma arvan, et raportöör selgitas kõike väga hästi ja suur tänu talle soovituse eest hääletada nende kolme ettepaneku poolt. meie jaoks võimaldab see koheselt vahendeid tugevdada rohkem kui see, mis oli ette nähtud olnud eelarves nende kolme suure kriisi lahendamiseks. aitäh ja siis nüüd hääletame elektrooniliselt. null kaks kõigepealt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, vastu võetud kakskümmend kaks poolt ja üks erapooletu. nüüd kolm, hääletus on alanud kas kõik on jõudnud hääletada ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt ja üks erapooletu. nüüd neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, üks erapooletu härra raportöör, meil on ka komisjoni töötajate jaotuses muutused? jah, komisjon tahab kasutada viiekümne kolmandat artikli finantsmäärusse selleks, et sada kolmkümmend ametikohta muuta ajutisteks, tegemist ei ole alaliste ametikohtadega. see puudutab tehnoloogilist teadustööd, arengut. tegemist on aste ametikohtaga, mis siis äh, Äh, on ümbersuunamisel mõeldud. tegemist oleks kokkuhoiuga komisjoni sõnutsi ja see võimaldaks äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda, äh, üheksateistkümnenda aastal kiirendada tegevust. kasutatakse selleks tuhat viiskümmend kolm, AD kuusteist ning AD neliteist sellega vähendatakse üldiselt äh, kõiki ametikohti, aga ikkagi võiks küsida, miks komisjon tuleb välja nii oluliste muudatustega praegu, ennekõike kas ei oleks võimalik äh, paranduseelarves äh, seda teha, näiteks, aitäh. kas härra Ureel saaks vastata? sellele raportööri küsimusele, mikspärast nii suuri muutusi tehakse äh, paar nädalat pärast seda, kui eelarve just vastu võeti uh,. Yes, thank you, chairman. Uh, aitäh, esimees, aitäh raportöörile ka küsimuse eest. ma ka tahaksin, et ma saaksin täielikult aru. see on ajastuse probleem põhimõtteliselt äh, me saime sellest vajadusest teada alles pärast seda, kui eelarve oli just vastu võetud. ja seepärast äh, pidime ka niimoodi talitama vastavalt artiklile viiskümmend kolm finantsmääruses. ja loomulikult võtan arvesse raportööri kommentaari, et oleks olnud kohasem tulevikus teha seda läbi kirjaliku muudatusettepaneku, aitäh kolleegid, nii et see on siis ajalooline muudatusettepanek, eks ole. sellist arutelu rohkem kunagi ei tule. nii et kui keegi vastu ei ole, kas keegi soovib sõna? keegi ei soovi sõna. sellisel juhul on see muutus kinnitatud. härra Rüübigil ei ole ümberpaigutamise taotluste kohta kommentaari. ei ole ka kellelgi kinnisvarapoliitika kohta kommentaare. ja sellega olemegi lõpetanud hääletuse. ja nüüd järgneb kinniste uste taga toimuv koosolek ja palun äh, nendel isikutel, kes sellel koosolekul ei osale, paluksin neil lahkuda, tänan teid osalemast, soovin teile head nädala lõppu